parlamento europeo. siiski äh, mul on üks teadaanne äh, seoses asepresidentide valimisega. kandidaatide esitamise tähtaeg on äh, kell pool üksteist täna õhtul ning asepresidentide kandidaadid peaksid, peaksid minema ruumi null null üks null üks, see on Louis Wise, Louis Wise